Good afternoon, colleagues. If there are no tere päevast, head kolleegid! kui kellelgi midagi päevakorrapunkti vastu ei ole, siis äh, loeme ta kinnitatuks sellisel kujul. esimehe teadaandeid ei ole. täna on meil lühemat sorti koosolek. keeleprofiili osas tõlget ei ole horvaatia, taani, läti, leedu, malta ja kaeli keelde. ja läheme esimese päevakorrapunkti juurde täna räägime ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametist ja meil on mõttevahetus Ellen Hanseniga ja proua Mamadou Dian Valdega. teemaks on üleilmne rännet käsitlev kokkulepe, nagu te mäletate, kolleegid väga tõhusalt töötanud delegatsioon käis meil kõrgetasemelisel tippkohtumisel New York, New Yorgis üheksateistkümnendal septembril kaks tuhat kuusteist, kus arutati äh, pagulaste ja rändajate liikumist ja nagu te mäletate, kolleegid, sel äh, tippkohtumisel võeti vastu ettepanek, et rahvusvaheline kogukond peaks adekvaatsemalt reageerima nendele väljakutsetele, selle dokumendi nimeks oli New Yorgi deklaratsioon, see arutelu on kolleegidel meeles kindlasti. Euroopa Parlamendi esindajatest oli meil siis kolmeliikmeline delegatsioon, mis koosnes proua Wikströmist, proua Schleinist meie komisjoni nimel ning äh, seda arutati ühisel arutelul libekomisjonis jaanuaris ja pärast seda libekoordinaatorid otsustasid äh, kutsuda ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti osalema meie koosolekul selleks, et arutada ülemaailmset kokkulepet ning et meil oleks ka eraldi arutelu rändajate teemal. see on tekitanud suuri pingeid ka telekomisjonis ja väliskomisjonis meil on kaval ka, kavas ka korraldada teine mõttevahetus pärast suve mõningate konkreetsete riikidega. loodetavasti õnnestub kutsuda ka Filippo Grandi, pagulaste ülemvolinik, libekomisjoni ette esinema. ja ÜRO peasekretär osaleb esineb täiskogu ees järgmisel nädalal ja loodetavasti tege-, just õnnestub meil edasi viia pagulaste teemat. selles kontekstis ongi nüüd tulnud aeg ära kuulata meie kaks külalist. esimesena saab sõna proua Hansen. ta on pagulaste ülemvoliniku ameti poliitiline vanem, nõu-, nõunik tema saab esimesena sõna umbes viieteistkümnes minut, kümneks, viieteistkümneks minutiks. Teil on sõna ja tere tulemast. Distinguished chairman. lugupeetud härra esimees, daamid ja härrad, komisjoni liikmed, suur tänu. me hindame kõrgelt äh, teie huvi, teie panust ja suurepärast koostööd, mis meil on teiega nüüd pildi, tervikpildi sissejuhatuseks enne üheksateistkümnendat septembrit, mil võeti vastu New Yorgi deklaratsioon, oli kontekst siis selline, kus meil oli üle miljoni saabu Euroopasse aastas, aastal kaks tuhat viisteist ning olukord oli praktiliselt ennenägematu kogu maailmas. kuid liikumine Euroopasse sai tõelise hoo ja seepärast rahvusvaheline kogukond otsustas, et tuleb midagi ette võtta. paljudes maailma osades oli pagulasi ammu vastu võetud juba ammu ja ka suuri pagulaste voogusid. ja kolleeg härra Palde räägib sellest lähemalt, kui New Yorgi deklaratsioon põhimõtteliselt pani paika mõned ÜRO liikmete ühised põhimõtted, kogemused pagulaste ja rändajate osas. siin on ühised ähm, kohustused ning spetsiifilised kohustused. ühest küljest puudutab see rändajaid ja sellega sai alguse protsess, mis peaks siis viima ülemaailmse turvalise korraldatud ja seadusliku kokkuleppeni, mis peaks siis vastu võetama aastal kaks tuhat kaheksateist loodetavasti septembris. see protsess on juhtinud meie liikmesriike ja seda on kaasa aidanud alalised esindajad Šveitsist ja Mehhikost New Yorgis. New Yorgi deklaratsiooni lisa üks, kus räägitakse üldisest lähenemisest pagulaste probleemile seadis ülesande meie ametile paika panna siis raamistik, mis vastaks kõikidele olukordadele, kui tegemist on suurte pagulaste voogudega, kaasa arvatud äh, pikale veninud olukordades. härra Palde jällegi räägib äh, põhjalikumalt põhjaliku pagulaste probleemi lahendamise raamistikust, kuid olu-, kuid see on edenenud, kui kõik läheb plaani kohaselt siis me saavutame ka äh, äh, ülemaailmse kokkuleppe pagulaste kohta, mis on vastavuses siis äh, CRRF-i raamistikuga. see esitatakse peasekretärile aastaaruandes aastal kaks tuhat kaheksateist ja see kõik peaks jõudma lõpule juulis-augustis kaks tuhat kaheksateist ning äh, see raamistik kaasab siis ka üldise kokkuleppe ning äh, peaassambleele tuleb siis aastal kaheksateist ja võetakse vastu koos äh, aastase resolutsiooniga aastal kaks tuhat kaheksateist. ja sellest põhimõtteliselt räägitakse siis novembris kaks tuhat kaheksateist. kui me nüüd aga tuleme tagasi ja nende sammude juurde, mida me kavatseme peaassambleeks. ma ütleksin, et resolutsioon on vägagi seotud liikmesriikidega, seda aitavad, sellele aitavad kaasa Põhja-Euroopa riigid ja eelkõige Rootsi antud juhul. resolutsioonis on ka operatiivne paragrahv, mis kaasab siis ülemaailmse kokkuleppe. kui ma nüüd aga tulen tagasi selle juurde, mis see ülemaailmne kokkulepe siis saab olema. Äh, meil on teekaart selle kohta, kuidas liikuda selle kokkuleppe suunas. see peaks teil olema ka, aga kui ei ole, siis on ta meie veebilehel koos äh, New Yorki deklaratsiooniga. kuidas me seda kokkulepet siis kavandame, see saab olema, olema siis põhjalik pagulaste probleemi lahendamise raamistik, nagu see on sätestatud New Yorgi deklaratsioonis. seal, seal on, saab siis olema sissejuhatus, mõned lõigud, kus on meie põhilised kohustused, mille me võtame rahvusvahelise kaitse osas, kus on siis raamistik ning on ka mõned kokkuvõtvad lõigud, mis on siis seotud sellega, mis saab olema ülemaailmse kokkuleppe teine osa teine osa on tegevusprogramm. tegevusprogramm sisaldab see, teavet selle kohta, kuidas sada üheksakümmend kolm liiget kavatsevad kohustused ellu viia, nii nagu nad raamistikus on kirjas. niisiis, äh, sellel kokkuleppel saab olema kaks osa, esiteks raamistik ja teine siis tegevuskava. selle tegevuskava väljatöötamiseks on meil terve rida kohtumisi, konsultatsioone, esiteks iga-aastased konsultatsioonid vabaühendustega, aasta teisel poolel temaatilised arutelud mis on, on äh, raamistiku, mis on raamistikuga üsna sarnane lähenemine, aga sellest räägib jällegi kolleeg Palde lähemalt. ja seejärel on siis kokkuvõtte tegemine, kus me näeme, kuidas raamistik on praktikas toiminud. ta tõesti kujutab endast muutust ähm, meie tegevuses ning äh, ülemvoliniku dialoog, mis toimub aasta lõpul, saab olema arutelu liikmesriikide, ekspertide, vabaühenduste ja teiste üksuste ja ametite vahel veebruaril, veebruaris kaks tuhat kaheksateist. ülemvolinik siis esitab üleilmse kokkuleppe projekti kus algavad ametlikud konsultatsioonid liikmesriikidega, ÜRO liikmesriikidega. New Yorgi deklaratsioon on vägagi konkreetne ülemvaliliku rolli osas, kel, tal on tõesti õigus teha selline esi, selline ettepanek oma aastases aruandes Peaassambleele äh, konsultatsioonides paljude partneritega oleme jõudnud järeldusele, et me, meil peab olema tekst, mis tugineb tõesti laiapõhjalisel konsensusel, et see tõesti ka võetaks vastu Peaassambleel aasta kaks tuhat kaksteist lõpul. ja seepärast me kõigepealt alustasimegi mitteametlikke konsultatsioone, kokkuvõtete tegemist, siis läheme ametlike konsultatsioonide juurde edasi järgmise aasta esimesel poolel. kogu see protsess on meie teekavas ka kirjas etappide kaupa. ma saan aru, et ka teie olete kaasatud turvalise korraldatud ja seadusliku kokkuleppe koostamisel. Need kaks protsessi on aga eraldatud tõepoolest samas teeme väga tihedat koostööd partneritega selleks, et need kaks kokkulepet üksteist täiendaksid siis pagulaste ja rändajate kokkulepped. näiteks võitlus inimkaubitsejatega, lais-, lastekaitse, äh, erivajadused, et kõike seda võetakse arvesse sõltumatult äh, sellest, kas me tegeleme pagulaste või rändajatega. nüüd konkreetsemalt Euroopa Liidust. elud ja väärikus, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal vastu võetud poliitika ja, ja siin torkab silma täienduvus ja järjekindlus Euroopa Liidu poliitikates ja see, selle vastavus meie raamistikuga, keelekasutus on üsna sarnane, et see, et on vaja poliitilist tegevust selleks, et tegeleda põhjustega, on kaasatusele pandud tugevat rõhku, tagamaks, et humanitaar- ja arenguabi käiks käsikäes vastavalt ühistele eesmärkidele, tõendipõhine tegevus, rahastamine Äh, varased lahendused. nii et põhimõtteliselt kõikjal leiame me need kaks täiendavat teineteist väga hästi. seega esimene sõnum minu poolt oleks just täiendavus ja järjekindlus Euroopa Liidu ja poliitikate ja meie ettepanekute vahel. meie silmis on Euroopa vägagi siin eestvedajaks ülemaailmse lähenemise osas. meie sooviks on anda suuniseid kõikidele riikidele, kuidas hakkama saada pagulaste vooga ja pikaajaliste kriisidega. see kaasa ka Euroopat. sageli arvatakse, et Euroopa roll on, on rahastada eelkõige äh, võtta vastu piiridel pagulasi ja rändajaid. ma arvan, et siin on päris selget sõnumit kriisiplaanis vastuvõtusuutlikkuse osas, varjupaiga andmise osas, kaasavuse osas. ja lõpetuseks. palju võiks öelda kommunikatsiooni kohta, kriisi kirjeldamise kohta, me oleme palju kuulnud pagulaskriisist, rändekriisist tegelikult me usume, et kui tehakse tõsiseid jõupingutusi koostööks, partnerluseks, rahvus, selleks, et meil oleks rahvusvaheline, tõeline rahvusvaheline koostöökoorma jagamine, siis see kõik on lahendatav. kuid see sõltub tõepoolest partnerlussuhete tugevusest. Euroopa puhul meid huvitab rahastamise täiendavus nii humanitaar- kui arenguabi osas Äh, ootame täiendavat toetust CRRF-ile ja võib üks valdkond, kus Euroopa riigid võiksid rohkem jõupingutusi teha, on kindlasti ümberasustamise osas ning täiendavate õiguslike teede osas. oma ülemusega vestlesin hiljuti, kes käis Kreekas ja kohtus seal kaheksakümne aastase naisega. ta võeti pardale, sest see oli ainus viis, kuidas ta sai taas kohtuda oma pereliikmetega Euroopa Liidu liikmesriigis. siis ümberasustamine ja teised teed on üksikisikute jaoks väga tähtsad, kuid need saadavad ka jõulise sõnumi vastuvõtjatele riikidele. kaheksakümmend kuus protsenti maailma pagulastest päri, on pärit asuvad äh, just lõunapoolsetes äh, riikides, äh, kus valitseb vaesus ja mitte Austraalias näiteks, kust mina olen pärit, siis on väga tähtis saata just see sõnum. see käega katsutav tõend vastutuse jagamise kohta on see, mille juurde me peame jääma. ja peame rääkima nendest riikidest, kes on võtnud pagulasi vastu härra esimees, tänan teid ka tähelepanu eest ja annaksin nüüd sõnajärje üle härra Valdele. Thank you, thank you. aitäh, lugupeetud esimees, daamid ja härrad. ma täiendaks seda, mida proua Hansen just äsja ütles, tuues välja kolm küsimust. kõigepealt äh, peaksime endale meenutama selle laiapõhjalise pagulasraamistiku eesmärki, kõige tähtsam on selle rakendamine, seda on kutsunud äh, üles tegema ka Euroopa Liit, äh, suheldes pagulasvolinikuga minu esimeseks mõtteks on see, et äh, selle laiapõhjalise pagulasraamistiku kõige tähtsamaks eesmärgiks on avaldada survet valitsustele. Nendes riikides, kus võetakse vastu väga palju pagulasi, vahel kuni kümme protsenti riigi elanikest on pagulased. teiseks peaksid pagulased äh, elama väärikalt, äh, nad peaksid saama iseendaga hakkama, seega tuleb neile leida lahendusi. kolmandaks on väga tähtis vaadata ka seda, kui palju me saaksime kolmandate riikide lahendusi kasutada siiamaani on seda tehtud ümberpaigutamise kaudu päris suurel määral, aga me teame, et ümberasustamine ei ole ainsaks vastuseks, isegi kui sellega on päris palju võimalik äh, vähendada kannatusi. kuid ümberasustamise kõrval on meil vaja ka perekondi ühendada ja samamoodi on meil vaja ka pakkuda lisatoetust näiteks just tööd otsivatele migrantidele ja kolmandaks on väga tähtis, on ka tegeleda päritoluriikidega, selleks et pagulased saaksid ka vabatahtlikult koduriiki tagasi pöörduda, et neil oleks piisavalt informatsiooni, nii et me saame siis nii-öelda lahenduse pakkuda ka selle kaudu, et pöördutakse tagasi koduriiki ja taasintegreeritud integreerutakse. see on see, mida siis meie töötasime välja üheksateistkümnendal septembril kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal pagulasvoliniku korraldatud ürituse üritusele. teiseks tuleb tegeleda standardeid Euroopa ÜRO deklaratsioonis üheksateistkümnendal septembril Euroopa Liidu liikmesriigid võtsid endale kohustusi ja tegid lubadusi me võime nüüd öelda, et on riike, eriti just Aafrikas, mis on äh, nõustunud olema pilootriikideks. ja esimeseks selliseks riigiks oli Uganda seal on kolmkümmend viis miljonit inimest, nad on vastu võtnud rohkem kui ühe miljoni pagulase ja suures osas just viimastel kuudel see tegelikult näitab seda, kui lahke on Uganda olnud, kuidas ta on vastu võtnud pagulasi nii Lõuna-Sudaanist, aga ka Somaaliast ja teistest riikidest. lisaks Ugandale kus ikka on veel hädaolukord äh, just äh, väga paljude pagulaste pärast, tuleb meil rääkida ka Tansaaniast, mis on avanud oma uksed sadadele tuhandetele pagulastele. ja sellepärast on pagulasvolinik keskendunud ka sellele riigile ja Etioopia ning Djibouti. Neist tuleks natukene rääkida, sest äh, hoolimata heldekäelisusest ja sellest, et nad on võtnud väga palju pagulasi vastu, ei ole nad avanud oma tööturgusid. tänu sellele, mida nad kahekümnendal septembril eelmisel aastal lubasid, on toimunud pööre poliitikas ja tuleb hoolitseda selle eest, et nii Djibouti kui ka Etioopia äh, aitavad rohkem pagulasi Need on nüüd arengud, mida me oleme näinud Aafrika mandril. lisaks sellele tuleb arvestada ka Somaaliaga ning Euroopa Liidu UNHCR koostöös on väga palju saavutatud, näiteks Nigeri tippkohtumine kahekümne viiendal märtsil, kus ei räägitud mitte ainult taas äh, tagasipöördumisest, vaid räägiti ka äh, Äh, asüüli pakkumisest ja tingimustest, mis on vajalikud äh, tagada selleks, et äh, pagulased koduriiki tagasi pöörduksid. Guatemala Aafrika kõrval on väga huvitavate arengutega, me nüüd vaatame, kas on veel riike, mis oleksid valmis pilootriikideks hakkama ja siis me saame ka välja selgitada, millised riigid abi valivad. peale selle tuleb rääkida ka Aasiast, Lähis-Idast ning nagu juba räägitud, ka Aafrikast. me ei peaks keskenduma mitte ainult riikidele, mis on üritanud üles näidata tahet olla pilootriik ja siin tuleks tulla kolmanda punkti juurde, nimelt mis saab edasi. nagu minu kolleeg äh, Hansen eelnevalt ütles, me peame jätkama nende riikide toetamist, äh, mis on siis äh, pagulasvoliniku ülemameti jaoks tähtsad olnud juba mitmeid aastaid, mis on väga palju pagulasi vastu võtnud ja peale selle on veel riike, mis ei ole siis ole, valmis olema osa meie tegevuskavast. aga ka neile tuleb abi pakkuda. veel on tähtis hoolitseda selle eest, et et pagulaste ülemvolinik ei saa nii-öelda vastutavalt neid meetmeid jagada, me oleme pigem äh, toetav organisatsioon, nii et me peame tõesti siin äh, suurendama ümberasustamise ja perede ühendamise võimalusi. seda suunda tuleks palju rohkem toetada ja kogu see ühiskondlik lähenemine, kõik, kes on seda dokumenti lugenud, valitsused, seadusandjad, äh, täidesaatev võim peab jõudma ka kodanikuühiskonnani, mis peaks siis aitama ka pagulastel hakkama saada ja niimoodi, et nad säilitavad oma väärikuse. aitäh ja suur tänu, et te nii lühidalt tegite, sest ma tean, et äh, kolleegid äh, soovivad äh, täpsemalt ka teada saada, mida see üleilmne lähenemine täpsemalt tähendab ja enne kui ma annan sõna kolleegidele. jah, ma alguses üritasin aega ka paika panna, et äh, kes millal sõna saab, ma nüüd kordan seda uuesti, aga meil on siin terve rida inimesi, kes sõna saavad äh, näiteks kõrge esindaja dialoog, mis on siis välisteenistuse raames korraldatav üritus detsembrikuus, nii et tõesti, mul oleks väga hea meel, kui me ka välisteenistuselt paari sõnaga kuuleksime selle kohta, ma ei tea, kas Leontine von Levetso on kohal, kui jah, siis ma annaksin talle sõna aitäh, esimees, suur tänu, et annate meile võimaluse natukene välja tuua nüüd ka seda välisteenistuse tegevust selle ülm-, üleilmse lähenemise puhul me tõesti oleme valmis siin juhtiva rolli enda kätte võtma. on täiesti selge, et meil on vaja laiapõhjalist lähenemist, kui me soovime tõesti tegeleda selle sunnitud ümberasustamise probleemiga äh,, Äh, see on tõesti nii arengupoliitiline kui ka poliitiline probleem ja nagu öeldud, ÜRO on selle uue lähenemise väljatöötamisel olnud esirinnal. meie jaoks on ka, Euroopa Liidu jaoks on ka väga tähtis väärikus selle programmi äh, väljatöötamisel. nagu ja sellepärast on tõesti Euroopa Liit üha rohkem tegelenud selle küsimusega, eriti just Lähis-Ida, Aafrika ja Aasia riikide puhul. see töö on lisaks siis ÜRO Varjupaigaameti tööle ja meil on väga hea meel äh, selle töö üle ning tegelikult see on ka meie võimaluseks rohkem välja tuua kõiki neid äh, kaitsemeetmeid, mida me kolmandate riikidega oleme välja töötanud ja see üleüldine lähenemine on tõesti väga hea, üle, ilmselt äh, pagulaste probleemiga tegelemiseks Euroopa Liit on kohe algusest peale olnud sellesse protsessi kaasatud delegatsioonide kaudu koha peal. välisteenistus on valmis koordineerivat rolli mängima vastavate komisjoni teenistustega. peale selle oleme me valmis osalema ka tulevastel läbirääkimistel Genfis äh, mis on selle üleilmse lähenemisega üheks väga tähtsaks äh, sündmuseks ja niimoodi me saame ka paremini defineerida rahvusvahelist koostööd just sunnitud ümberasustamise ja ümberasuta-, äh, asujate kaitste küsimuses. mis puudutab siis raamistikku, siis Euroopa Liit on olnud üks esimesi doonoreid, mis on konkreetselt, äh, konkreetsete tegevuste kaudu oma abi andnud, nagu näiteks Uganda pilootprojekti puhul. selleks, et see programm oleks edukas, on väga tähtis, et ka teised doonorid pannurid ja ka võõrustajariigid oleksid kaasatust ja et peetaks kinni sellest, mis on New Yorgi deklaratsiooniga paika pandud, aitäh! Okay, thank you very much. So now, um... aitäh! ja nüüd annan sõna rahvasaadikutele, kes sõna soovivad. Elli Schlein kõigepealt, kes oli siis see, kes andis meie vastuse ÜRO deklaratsioonile aitäh, esimees! tere tulemast äh, meie külalistele, sest meie jaoks on väga tähtis ähm, jälgida neid arutelusid selle üleilmse tegevusprogrammi üle. väga tähtis on, et parlament oleks protsessi kaasatud ja samamoodi ka hindaks selle menetluse mõjusid mul on väga hea meel selle optimismi üle, mida me nägime, aga meie jaoks on väga raske pidada Euroopa Liitu ümberasustamise meistriks, sest äh, nagu te teate, et liikmesriigid ei olnud võimelised kahe tuhande viieteistkümnendal aastal vastu võetud kohustusi täitma, nad lubasid sada kuuskümmend tuhat pagulast ümber asustada Euroopa Liidus ja siis need kakskümmend kaks tuhat inimest äh, oli see, mida nad suutsid ümber asustada, nii et tõesti, me oleme praegu maha jäänud äh, ma ei tea, kas komisjonil on viimased numbrid olemas, aga meil on võib-olla maksimaalselt nelikümmend tuhat inimest äh, ümber asustatud eh, ehk vähem kui pool nendest isikutest, kes lubatud. Äh, samal ajal aga Kanada on ümber asustanud neljakümne tuhat, nelikümmend tuhat pagulast ümber asustanud nelja kuu jooksul, nii et tegelikult ei ole äh, probleem mitte numbrites ja vahendites, vaid meil ei puudu poliitilisest tahtest äh, leida see ühine lahendus, mida meil on aga väga vaja. ja parlament äh, peab siin võitlema vastutuse jagamise eest ja selle eest, et Euroopa Liitu oleks võimalik tulla turvaliselt ja legaalselt, kuid nõukogu ja ka kahjuks komisjon viimasel ajal ei ole väga palju kuulanud ära seda, mida oleme oma resolutsioonides välja toonud. mul on üks küsimus. mis teie arvate, kuidas see muudetud poliitiline raamistik ja see uus lähenemine mõjutab nüüd neid arutelusid üleilmse kokkuleppe kohta ja meie ju olime ka tippkohtumisel ja USA valitsus äh, korraldas ka kohtumise konkreetsete kohustuste kohta. kuidas teie seda hindate? kas see USA valitsuste korraldatud üritus äh, aitab ka kuidagi olukorda parandada ja konkreetselt siis ümberasustamisele kaasa aidata. see, mida me siin näeme, on tendentslik, nii et äh, kuidas Euroopa Liit äh, saab äh, kinni pidada vastutustest, mis eelmisel aastal New Yorgis vastu võeti, kui komisjoni ja nõukogu jõupingustused lähevad pigem selles suunas, et me piirivalve viime pigem Euroopa Liidust välja, kuidas muidu suht-, suhelda, suhtuda kokkulepetesse Türgi ja Liibanoniga ja kaheksakümmend kuus protsenti äh, pagulastest on pigem lõunas, nagu siin öeldi, siis tõesti, kui me tahame seda probleemi lahendada, siis me praegusel hetkel küll selles suunas ei liigu otse vastupidi. aitäh, Elli! Gerard Depree, palun järgmisena. Ah, tänan, härra esimees. ma kõnelen prantsuse keeles. suur tänu. kuulasin teie sõnavõtte suure huviga. minu esimene küsimus puudutab äh, avaldust, millega kaasneb siis üldine lähenemine. mulle tundub, et Euroopa Liidus me üritame saavutada sellist üldist lähenemist ja minu küsimus on järgmine. üleilmse kokkuleppe kontekstis, mis on teie silmis puudu Euroopal, et me võiksime saavutada seda, mille, mida New Yorgi deklaratsioon eesmärgiks seab. kas on selliseid val-, valdkondi, kus teie meelest oleksime võinud rohkemat teha? kas oleme jätnud midagi tegemata? Teie seisukohast, millised on valdkonnad, kus Euroopa Liit peaks paremini asju tegema, me teame, et juba, juba oli juttu ümberpaigutamisest aga milliseid, milliseid valdkondi võiksite veel välja tuua, kus te ootate enamat Euroopa Liidult? teine küsimus, mis on pigem praktilisemat laadi. Te rääkisite mõningatest riikidest, kus on käivitatud pilaatprojekte, mida see tähendab operatiivses mõttes, mida see tähendab ÜRO-le, kas meil ja kas meilt oodatakse siin midagi, ma üritan pisut aru saada, kuidas see toimimismehhanism välja näeb. ja viimane küsimus. Te ütlesite, et tegevuskavas, sinna on vaja suunata rohkem vahendeid. Te ootate rohkem vahendeid. seda ütles proua Hansen. kas te ootate seda meilt? kas te leiate, et Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid panustada Euroopa Liidu Arengufondi läbi või Euroopa Liidu poliitikate läbi või liikmesriikide rahastamise läbi, kas te ootate siit, siin meist midagi, mis, mis võiks olla veel meie vastusalas teie, meie arvates? Thank you very much um.... suur tänu, järgmisena Anna Koomes, palun. tere tulemast ka minu poolt. ja olen täiesti nõus sellega, mida ütles kolleeg Elli Schlein sel, meie tegevuse vastuolu kohta Euroopa Liidus. minu küsimus teile on järgmine. kuidas äh, nüüd kuidagi kokku panna siis kõike seda, mida me lubasime ja mida me tegelikult teeme? alles eile tuhat inimest Vahemerel päästeti sellel aastal on jõudnud Euroopa Liitu nelikümmend viis tuhat inimest, riskides oma eluga, sellepärast et ei ole turvalisi rega-, legaalseid äh, koridore, kontrollitud koridorid. no jah, olgu, inimkaubitsejad küll kontrollivad mingeid koridore. nii et Euroopa Liitu ei ole võimalik tulla legaalselt kas migrandi või pagulasena. me Euroopa Liit ei ole oma piire avanud, kas ei ei oleks see üks väga tähtis küsimus, kui te Euroopa Liidu poole pöördute, nii nagu Kanada on seda teinud, et kas Euroopa Liit ei peaks ka oma piire avama? ja kas osa teie sõnumist eurooplastele ei peaks olema see, et noh, et me oleme leebed, saan aru, et teil on vähe rahastust ja poliitilist toetust selle äh, programmi elluviimiseks, aga sellest protsessist ei ole ju mitte mingit kasu, kui midagi ei suudeta muuta nende inimeste jaoks, keda ta, keda on vaja toetada, pagulaste jaoks. nii et kas Euroopa Liit saab siiski pagulasi kaitsta? kui nüüd Liibanoniga sõlmitakse samasugune illegaalne ja ebamoraalne kokkulepe, nagu tehti Türgiga ja samal ajal Liibanonil ei ole isegi mitte valitsust, kas teil on inimesi, kes saaksid sellega tegeleda? minu teada ei ole, nii et teil ei ole isegi mitte mingit legaalset staatust Liibanonis ja ma saan aru, et Euroopa Liidu eesmärgiks on see nii-öelda kaitse teiste kaela veeretada. et seda tehaksegi pagulaste ülemvoliniku ameti kaelas kogu tööd veeretades, aga võib-olla me lihtsalt lollitame siin ja äkki me peaksime seda tunnistama. ja viimane küsimus, kas me üldse suudame pagulasi tõsiselt kaitsta, kui me ignoreerime äh, neid tõsiseid poliitilisi küsimusi ja komisjon oli see, kes seda ütles, see tõesti on ka poliitiline küsimus, mitte ainult retooriline, et mi-, milline on see lähenemine, mida meil on vaja? ma pean tunnistama, et olin päris šokeeritud, kui ÜRO öö, äh, öö, äh, esimees äh, härra Guterres äh, Addis Abebas oma kõnet pidas, jah, ma tean, et Etioopia on väga palju pagulasi vastu võtnud oma naaberriikidest, aga samal ajal ka sealt tuleb väga palju pagulasi repressiivsete poliitikate pärast, nii et kuidas ÜRO peasekretär ei ütle mitte midagi sõna selle kohta, kas me tõesti lollitame siin üksteist, kui me ei esi-, jätame esitamata kõik need tähtsad küsimused, meil on tegemist valitsusega, mis Äh, tegelikult represseerib omaenda kodanikke ja toodab sellega pagulasi. nii et need olid minu küsimused. Äh, ähm, järgmisena Cecil Kienge, palun. Äh, grazie, Claude. Sono, sono anche... suur tänu, Claude. ka minul on äh, hea meel selle üle, et me saame siin kuulata, kuidas praegu tööd edenevad pärast äh, uut New Yorgi deklaratsiooni. enne kui ma esitan küsimused, tahan öelda külalistele ka järgmist. aasta tagasi me suure enamusega kiitsime parlamendis heaks resolutsiooni äh, kus on kirjas enam-vähem see, mida me soovime sisse saada New Yorgi deklaratsiooni, kõige aluseks on äh, solidaarsus, Dublin, humanitaarkoridorid, äh, kohapealne toetus, humanitaarviisa, seaduslikud sisserändekanalid, integratsioonipoliitika, võideldes põhjuste vastu ja nii edasi. kui nüüd ähm, seda kõike vaadata, siis äh, tundub kõik olevat äh, perfektne. me panime kirja asjad, mis on nüüd äh, üle võetud, aga üllatuseks täheldan siiski seda, et aasta pärast selle resolutsiooni vastuvõtmist on meil siin arutelu teemal, kas neid asju tuleks rakendada või mitte me oleme silmitsi äh, samas reaalsusega, kus tuleb lahendada tagasisaatmised äh,, perede taasühendamised äh, ja nii edasi. kõik need vajadused on olnud äh, pikka aega juba teada ja ma tahaksin öelda, et äh, on suur poliitiline kriis, on solidaarsuskriis juba pikka aega ja palju silmakirjalikkust, kui ma näiteks vaatan seda, mis toimub äh, Liibüas. kui me räägime siin inimeste tagasisaatmisest Liibüasse, siis äh, kuidas me saame olla nõus äh, sellega, et inimesed pöörduvad tagasi sealsetesse põgenikelaagritesse või võtkem näiteks äh, Djibouti, sinna on tulnud äh, palju põgenikke Jeemenist, sellest ei räägita praktiliselt üldse. võib-olla te teate, ka paljudel äh, põgenikel ei ole võimalust edasi liikuda mõnda teise riiki, sellepärast et Djiboutis tahetakse teha mudel, et neid inimesi on võimalik seal integreerida, nii et nad ei saagi mujale minna, nad saavad äh, teatud äh, dokumendi, mis annab neile õiguse riigis viibida ja neil ei ole võimalust äh, kuhugi mujal minna. ma tahaksin küsida, kas te olete kursis olukorraga Djiboutis? ja siis veel üks äh, poliitiline küsimus, mida siin ka puudutati. kui me räägime uuesti ümberasustamisest, siis me räägime turvalistest äh, kolmandatest riikidest. siinkohal tuleb analüüsida poliitilisi probleeme, inimõiguste rikkumist ja nii edasi. ma tahaksin teada, aga kas kõiki neid punkte arvestatakse New Yorgi deklaratsioonis, suur tänu! tänan, Cecil! ja nüüd äh, Marlen Viol, palun! tänan! suur tänu külalistele, kes siia on tulnud. nagu te teate, siis äh, nagu eelnevad kolleegid juba ütlesid, äh, siis me töötame mitmete õigusaktide kallal, saavutamaks terviklikku lähenemist äh, rändeteemale. mina olen ümberasustamisprogrammi raportöör ja teen oma kolleegidega siin komisjonis koostööd selleks, et see õigusakt oleks niivõrd hea kui võimalik. ma tean, et äh, sõnadest te olete julgustavad, aga Euroopa Liit ei ole veel otsustanud, mida teha, kas taganeda oma võetud kohustustest, äh, kindlustada välispiire või mitte. meie oleme siin komisjonis äh, mitmeid kordi toonitanud, et äh, oluline on äh, tegeleda selle probleemiga, olla kaasatud ja ümberasustamine on ainult üks osa sellest puslest siin aga meil tuleb loomulikult tähelepanu pöörata ka perekondade taasühin-, ühendamisele ja muule tuleb saavutada kestvaid lahendusi. meil peaks olema minu arvates ambitsioonikam äh, programm kui see, mis meil laual on. me sooviksime siin äh, näha suuremaid arve, paremat kvaliteeti ja me sooviksime ka muuta sõnumit. Euroopa Liit võib olla oluline tegija ja kui me ümberasustamise valdkonnas äh, oma tegevust ei suurenda, siis äh, me edu ei saavuta. ma sooviksin kindlasti teie kommentaari. ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametil on siin keskne roll mängida, aga samas Euroopa Liit kollektiivselt peaks tegema enamat ja peaks äh, aitama ka teistel osapooltel enamast teha. geograafilised erinevused on siin loomulikult äh, olemas sellega tuleb arvestada. me peame kindlasti arvestama sellega, et humanitaarküsimused peavad olema esiplaanil, kui me sõlmime kokkuleppeid kolmandate riikidega ja me tahaksime, millised on globaalsed ümberasustamise vajadused maailmas. selleteemalised kommentaarid oleksid väga teretulnud. suur tänu, Marlen ja nüüd lõpetuseks Barbara Spinelli, palun tänan, esimees. minul on mõned äh, küsimused. kõigepealt tahaksin tänada ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti esindajat siia tulemast. mul on mõned keelelised küsimused, mis puudutavad äh, seda üleilmset kokkulepet osad terminid äh, siin ei ole päris äh, selged ja minu arvates kohati ka liiga eufemistlikud. ma tahaksin teada, mida täpselt te mõtlete, kui räägitakse mõistetest äh, self-reliance and resilience, põgenike ise toimetulek ja teatud hakkamasaamine ja siis räägitakse nende riikide toetamisest, kes põgenikke vastu võtavad. räägitakse ka sellest, et tuleb parandada tingimusi kolmandates riikides ja siin esineb äh, eufemism, et vastutus tuleb õiglasemalt jagada. minu arvates äh, peaks siin olema konkreetsemalt äh, öeldud, et äh, meil tuleb äh, tugevamalt panustada selle ebavõrdsuse kõrvaldamisesse, mis meil on maailmas põhja ja lõuna vahel. lõviosa põgenikest tuleb lõuna poolt, see on ääretult suur tasakaalutus, mis tuleb kõrvaldada, mitte ainult neid riike toetada. ja nüüd äh, tagasisaatmised, ähm, ka seal ei ole terminid minu arvates äh, piisavalt täpselt, äh, seal on mõiste returns, tagasisaatmised, mis peaksid olema äh, jätkusuutlikud ja vabatahtlikud ja kui nüüd vaadata neid lepinguid, mis me oleme sõlminud Afganistaniga näiteks, siis äh, seal on kirjas ka sunniviisilised tagasisaatmised. seetõttu ma ei saagi nüüd asjadest äh, päris hästi aru. ka saatjate alaealisi on võimalik äh, sunniviisiliselt tagasi saata ja minu jaoks ei olegi nüüd selge, kuidas te saate Euroopat äh, pidada selles valdkonnas äh, nii-öelda positiivselt esirinnas olevaks. ja nüüd äh, kommunikatsioon, messaging, mul on hea meel, et te tunnustate seda, et põgenikud äh, ja majanduslikel põhjustel rändajad ei peaks olema jaotatud äh, erinevatesse kategooriatesse, osades riikides äh, seda siiski tehakse, majanduslikel põhjustel rändajaid soovitakse pigem tagasi saata. edasi, koostöö valitsusväliste organisatsioonidega. Te kindlasti teate, et äh, valitsusväliseid organisatsioone rünnatakse tugevalt, eriti neid, kes, kes Sitsiilia, Liibüa ranniku lähedal viivad läbi merepäästeoperatsioone. avalikkus on äh, väga hirmul ja see hirm tuleneb äh, sellest, et äh, valitsusväliseid organisatsioone süüdistatakse teatud tõmbefaktori tekitamises oma tegevusega. suur tänu ja nüüd äh, veel äh, viimased küsimused, meil oli ettevalmistav koosolek, mis oli väga kasulik ja ma tahaksin küsida siin üht-teist üleilmse kokkuleppe kohta meil on äh, palju probleeme rakendamisega, meil on tagasisaatmispoliitika, integreerimispoliitika, ümberasustamispoliitika, nii et äh, puudu ei ole mitte poliitikatest, vaid äh, rakendamisest ja poliitilisest tahtest ja solidaarsusest. sellest rääkis ka kolleeg Kienge. ja ma tahaksin küsidagi üleilmse kokkuleppe kohta järgmise nädala tuleb peasekretär ja kuidas äh, siis sõnastatakse täpselt see kokkulepe, see ei ole ju siduv vahend. kuidas inimesed peaksid äh, nii-öelda selle taha joonduma, sellest teadlikud olema, kuidas me saame teadlikkust ja informeeritust äh, tõsta, tagamaks, et me saame üle probleemidest, mis meil on. eelkõige, mis äh, puudutab äh, rakendamise puudulikkust äh, tagasisaatmise ja ümberasustamise valdkonnas, millest täna on ka palju räägitud, aitäh! I think there have been many more comments. ma arvan, et siin on tõesti olnud äh, väga palju küsimusi ja kommentaare, kõigile me vastata ei jõua, ähm, mõnedele aga küll. mitmed äh, küsimused liikusid ka samas suunas. ehk siis, kus äh, peavad Euroopa Liidu liikmesriigid ja Euroopa Liit tervikuna rohkem tegema ja siin ma räägin eelkõige ümberasustamisest selles äh, valdkonnas me ei saa öelda, et Euroopa Liit äh, oleks äh, esirinnas, ma arvan, et selles valdkonnas on võimalik rohkem ära teha. samuti on võimalik rohkem pingutada perede taasühendamise valdkonnas. Euroopa Liidu liikmesriigid saaksid ka vastavalt kohandada oma ümberasustamise aastasi kvoote. ja kindlasti ei oleks siin äh, vaja nii-öelda rahvuslikku lähenemist, ähm, vaid äh, tuleks lähtuda sellest, millised on põgenike vajadused. nagu ma juba ütlesin, siis ümberasustamise valdkonnas on võimalik tõesti rohkem ära teha perede taasühendamine on ka kriitiline teema ja seal on äh, vaja pöörata rohkem spetsiifilist tähelepanu. kindlasti tuleks liikmesriikide võimekus ühendada, et edendada perekondade taasühendamist. kindlasti me kutsume üles Euroopa Liidu institutsioone töötama välja täiendavaid äh, legaalseid rändekanaleid pagulastele ja rändajatele. küsimus oli selle kohta, kas poliitiline kontekst on ka muutunud ja osad äh, valm-, siin mainisid viimast tippkohtumist, äh, mille korraldas peasekretär, pärast mainiti Barack Obama poolt tehtud ja nii edasi Nende kohtumiste tulemuseks olid äh, konkreetsed äh, võetud kohustused. ja mõnikord inimesed küsivad minult, et kuidas on võimalik, et ma toetan ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametis, aga olen endiselt äh, lootusrikas. aga on häid arenguid, Türgis on üle viie tuhande pagulaslapse saanud kooli tänu Euroopa Liidu rahastusele ja paljudel äh, põgenikel on ka juurdepääs äh, tööturule uutes asukohariikides. poliitiline kontekst on kahtlemata keeruline, meie ei ole poliitiline organisatsioon, aga me loomulikult jälgime valimisi üle kogu maailma huviga on äh, mõningad arengud, mis on väga muret Äh, tekitavad, arvestades seda, millist ähm, keelt kasutatakse põgenike kohta, sidudes põgenikud äh, julgeolekumuredega. meie ei ole arvamusel, et äh, põgenike kaitse ja rahvuslik julgeolek välistavad teineteist. ja siin peavad poliitikud ka näitama rohkem juhi rolli kandavõtmist. peasekretär ähm, tuleb äh, Strasbourgi, mina loomulikult tema eest äh, kõneleja ei äh, saa, aga arvestades seda, milline on praeguse peasekretäri taust, et on ka endine ÜRO pagulaste ülemvolinik, siis kindlasti on see teema tema jaoks ülimalt prioriteetne, ta kindlasti panustab siin ennetavale diplomaatiale ja Euroopa Liit saab anda oma väärtusliku panuse. ma arvan, et äh, kriisi planeerimine on ääretult äh, oluline, me peame tugevdama õigusriiklust äh, ja on tõesti valdkondi, kus on võimalik astuda konkreetseid samme mis puudutab nüüd rakendamist, siis äh, New Yorgi deklaratsioon on meie arvates äh, väga oluline, kuna seal äh, toonitatakse üle kohustused, mis äh, on kirjas põgenike äh, konventsioonis ja muudes ÜRO raamdokumentides. aga loomulikult iga dokument on äh, nii hea kui hea on selle rakendamine ja me väga loodame, et New Yorgi deklaratsiooni rakendatakse konkreetselt äh, vastavas äh, olemasolevas õigusraamistikus. meil ei ole rändajate jaoks ette nähtud erirežiimi, aga on inimõigused, millest tuleks universaalselt kinni pidada. mis puudutab nüüd äh, rahastamist, siis loomulikult see on murepunkt kui me räägime näiteks äh, riigist nagu Uganda, mis teeb kõik õigesti, kus on äh, progressiivne põgenikepoliitika, juurdepääs äh, haridussüsteemile ja nii edasi, sellegipoolest on seal tegemist suure alarahastatusega. me ei vaata siin Euroopa Liidu või konkreetsete liikmesriikide suunas, aga teie kõik esit-, toetate väga olulisi äh, doonorriike ja te äh, olete pärit äh, heaoluriikidest. mis äh, puudutab äh, solidaarsust, siis eelmine peasekretär äh, toonitas seda tugevalt, et siin ei ole tegemist mitte arvude kriisiga, vaid solidaarsuse kriisiga. meie oleme sellega täielikult äh, endiselt nõus. ma arvan, et me peame olukordi tõesti äh, haldama äh, ja kui äh, kaks tuhat viisteist äh, tuli Euroopasse, kus elab äh, viissada miljonit elanikku, üks miljon, siis Liibanonis on olukord jällegi selline, et üks neljast elanikust on põgenik. nüüd Liibüast loomulikult meil tuleb äh, tähelepanu pöörata julgeoleku teemadele, me oleme teadlikud äh, nendest ja on äh, mured nende riikidega, mis ei ole turvalised ja kuhu saadetakse inimesi tagasi. inimestel on seal vaja humanitaarabi ja toetust. edasi definitsioonid self-reliance, resilience. ma arvan, et äh, härra Palda vastab nendele küsimustele täpsemalt. niisiis äh, kõik minu poolt ja annan sõna härra Paldale, suur tänu kõikidele, kes sõna võtsid, küsisid, kommenteerisid ja me kindlasti äh, võtame paljusid teie kommentaare arvesse. Teie täiesti õigustatud äh, mured saavad arvestatud ja me kindlasti vaatame tulevikuski Euroopa suunas äh, poliitiliste juhiste saamiseks. suur tänu. täiendan omalt poolt äh, kolleegi ettekandjat tänan äh, asjalike küsimuste ja kommentaaride eest. kaks põhisõnumit. kas me teeme piisavalt? kindlasti mitte, me peame tegema enamat, sest vajadused on suured. ja me ei räägi siin ainult lahenduste leidmisest äh, põgenike probleemidel, me räägime siin ka põhjustest ma arvan, et äh, on institutsioone ja tegijaid, kes äh, peaksid äh, tegelema põhjustega ja tagama, et meil oleks vähem rahvusvahelise kaitse saajaid ja inimesi, kes seda vajavad. aga me tegutseme. ma arvan, et inimesed reageerivad, ka paljud teie liikmesriigid äh, valitsuste näol äh, tegutsevad. me näeme, kuidas registreerumine paraneb, kasvab. me näeme rohkem partnereid, doonoreid, eraldatakse raha. ma arvan, et äh, kaitsetase on paljudes riikides muutunud paremaks ja selle taga on ka mitte lihtsalt ähm, rahade ümberkandmine, vaid äh, tõesti poliitiline toetus ja teil on ka siin väga oluline roll mängida. esitati küsimusi selle kohta, mida oleks vaja Euroopa poolt. ma arvan, et see on igati legitiimne küsimus. ja see on täna oli juttu siin kahest valdkonnast, kus Euroopa Liit saaks kindlasti teha enam. üks on ümberasustamiste suurem arv ja need, see riik, kes on kõige rohkem vastu võtnud inimesi, on olnud Ameerika Ühendriigid ja nagu te teate, siin on aset leidnud suuri muutusi. me ei palu Euroopal teha, mida ta teha ei saa või ei ole pikka aega, või ei ole pikka aega saanud teha, kuid me soovime, et Euroopas suurendaks vastuvõetavate inimeste arvu ja olgu siin siis tegemist äh, rahaliste vahendite või inimestega, tuleks suurendada vastuvõttu poliitiline majanduslik toetus selleks, et rohkemad inimesed äh, saaksid lootuse saada ümber asustatud, et äh, nad, et nende perekonnad võiksid taas ühineda. see oleks meile kõigile abiks selleks, et nad ei võtaks äärmiselt riskantseid otsuseid vastu, et ei hukkuks inimesed Vahemerel või siis äh, Araabia lahes või, või Lõuna-Aafrik-, lõunapoolses Aafrikas või Aasias. kas saab midagi enamat teha? jah. see on valdkond, kus saab kindlasti teha enamat. ja ma arvan, et häid näiteid on siin mainitud, Kanada kindlasti võime teda pidada eeskujuks mõneski mõttes. ja võib-olla parandaksin teid pisut. ma ei arva, et Jeemen, pagulased Jeemenis takil, takistatakse ümberasustamisel. lihtsalt kohti on väga vähe. üht, ükski raha, ühtegi rahvust ei takistata aga me vaatame asüüliriigi tingimusi, päritoluriigi tingimusi ja olukorrad ei ole ting- ja kõik meie andmed ei ole tingimata alati äh, ajakohastatud nii kiiresti, kui me tahaksime, näiteks äh, inimene võib olla esitanud taotluse ümberasustamiseks, kuid kahe või kolme aasta pärast alles leitatakse vahendid selleks mõningate riikide puhul me ei ütleks, et on olema, on olukordi, kus me takistaksime mõnede riikide kodanikke, välja arvatud, kui on ära langenud põhjused, miks neid äh, pagulasteks pidada. aga siin on, kui te tahaksite rohkem üksikasju kuulda Djibouti või muude kohta, siis võime neid ka teile muidugi jagada. päris huvitav oli äh, kuulda nendest poli-, positiivsetest poliitilistest kogemustest, proua Cecil Kinge rääkis nendest ümberasustamise konsultatsioonid äh, on käimas äh, vastuvõtvates riikides. seal saame ka täiendavat infot ja, ja täienduvuse kohta iseäranis. nüüd iseenesega hakkama saamine, self-reliance, ma arvan, see on lihtsalt see, mis aitab üksikisikutel hakkama saada. mõned inimesed ei vaja abi nad vajavad keskkonda, kus nad saavad väärikalt elada, sõltumatult, nagu teie ja mina. see puudutab, mõned inimesed saavad seda tänu majandustegevusele, tänu vabale liikumisele, teised hakkavad ettevõtjateks e, iseendaga hakkamasaamise mõiste self-reliance on see, mis aitab pagulasel elada väärikalt Äh, vabatahtlik ümberpaigutamine, ümberasustamine või kohalik integratsioon on siin vahenditeks. Need on äh, meie põhilised sõnumid selles osas. oli ka küsimus New Yorgi deklaratsiooni enda kohta. ma arvan, et härra esimees, te saate kindlasti meid siinkohal aidata. see ei ole küll siduv tekst, aga ma arvan, et pagulaste kaitsmine abivajajad, toetust abi vajavate inimeste kaitsmine on mõnikord vägagi raske. kui me säilitame aga äh, teatud indikaatorite järjepidevuse ja toetuse, siis me saame seda kasutada instrumendina äh, täienduseks äh, siduvamatele instrumentidele aga kindlasti, härra esimees, saate meid siin aidata. tänan proua Hansenit ja härra Valdet nende tänaste ettekannete eest. meil on juba pikaajalised suhted teiega ja nagu te ja nagu kõnelus näitas, äh, siin, siin reality checki puudust ei ole. meie komisjoni liikmed on vägagi kaasatud nendesse teemadesse, mõistame, mis probleemid on pakilised, tahan väga, tahan rõhutada, et me toetame kindlasti teid selles protsessis. meie koordinaatorid on juba teinud ettepaneku, et meil võiks olla ka üksikasjalised järelmeetmed kogu New Yorgi protsessi ulatuses praeguse ajahetke ja septembri kaks tuhat kaheksateist vahel, seda toetavad ka EEA kolleegid Euroopa välisteenistusest ja juhtiv direk- ja tegevdirektor samuti rõhutas seda ning proua von Letsov, et me oleme rõhutanud, et me tahame osaleda olulistel kohtumistel, et me teaksime, kuidas protsess kulgeb. ülemvoliniku dialoog ka, kaasab loodetavasti ka rahvusvahelise, ÜRO rahvusvahelise konverentsi järgmisel aastal. loodetavasti saame seal osaleda ja teeme tihedat koostööd Euro kolleegidega Euroopa välisteenistusest, vaatame, kui paljudes, paljudel kohtumistel saame osaleda. teeme koostöös ka te-, te-, koostööd ka teiste parlamendikomisjonidega, nagu Arengukomisjon, Väliskomisjon. ja loodame väga EAS-i kolleegide abile. kindlasti hoian kolleegiga kursis nende kohtumiste sisuga suur tänu veel kord väga sisukate äh, küsimuste eest, kolleegid, ja tänan UNHCR-i kolleege ja nüüd peame minema oma päevakorraga edasi. So thank you very much. So colleagues as our head kolleegid, kolleeg, külalised on nüüd lahkumas ja nüüd läheme edasi neljanda päevakorrapunkti juurde, kuid ma arvan, et äh, see kõnelus oli igati, tasus end igati ära Äh, paljud soovisid sõna, aga nüüd tõesti neljas päevakorrapunkt, eh, Afganistan Euroopa Liidu ühised edasised sammud. teisel oktoobril kaks tuhat kuusteist sõlmis äh, Euroopa Liit Afganistaniga niinimetatud ühised edasised sammud seoses rändega. küsisime õigusteenistuse arvamust selle dokumendi kohta. õigusteenistus äh, koostas oma arvamuse seitsmeteistkümnendal märtsil kaks tuhat seitseteist ning üheteistkümnendal aprillil palusid meie koordinaatorid, et õigusteenistus tutvustaks libekomisjonile seda arvamust. õigusteenistus ongi nüüd siin selleks, et oma arvamust meile tutvustada. kes meil siin siis kohal on, vaatan ma, ütleb härra esimees äh, daam sinises, vabandust, ma ei tea teie nime. Äh, Anna Pospisilova-Padovska. proua Popsilova-Padovska tänan, härra esimees, lugupeetud äh, komisjoni liikmed, nagu öeldud, äh, teie komisjon soovis äh, õigusteenistuse arvamust, mis puudustas, puudutas ühiseid edasisi samme Afganistani ja Euroopa Liidu vahel. õigusteenistusele esitati kolm, kolm küsimust tegelikult. esiteks, kas seda dokumenti saab pidada rahvusvaheliseks kokkuleppeks Äh, vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingule, teiseks, milline mõju on sellel dokumendil ja kas äh, meetmed või tegevused Euroopa Liidu institutsioonide, ametite või liikmesriikide poolt, tuginedes sellele dokumendile, võiksid olla sarnase mõjuga, mis on tagasivõtmiskokkulepetel ja sellis-, kui see nii on, siis millised oleksid äh, õiguskaitsevahendid ja kolmandaks, kas ühised edasised sammud, äh, ku-, kui nad ei ole äh, rahvusvaheline dokument, siis millised on Euroopa Parlamendi õigused? meie arvamuse, koostasime arvamuse seitsmeteistkümnendal märtsil, avaldasime selle kaks tuhat, seitsmendal märtsil kaks tuhat seitseteist, dokument äh, võeti vastu teisel oktoobril kaks tuhat kuusteist Euroopa Liidu ja Afganistani Islamivabariigi poolt deklaratsiooni vormis, mis peegeldas nende jutumärkides ühist soovi tõhustada koostööd selleks, et ennetada ebaseaduslikku rännet ning selleks, et tegeleda tagasipöörduvate rändajatega. küsimus, kas see dokument on rahvusvaheline kokkulepe või mitte, ma, me oleme seda analüüsinud vastavalt Euroopa Kohtu praktikale ja see praktika näitab, et oluline otsustav kriteerium otsustamaks, kas tegemist on siduva või mit-, dokumendiga või mitte, on osapoolte kavatsus. teiste sõnadega, leping on siduv siis, kui liikmed peavad seda rahvusvahelise õiguse instrumendiks. seda tuleb, tuleb kindlaks, seda saab kindlaks määrata vastavalt äh, lepingus kasutatud sõnadele ning asjaolu, osjudele, äh, mil see kokkulepe sõlmiti. ühisdokumendis on poolte osapool selgelt väljendatud dokumendis. siin on sõnaselgelt kirjas, et selle eesmärgiks ei ole luua seaduslikke õigusi või kohustusi vastavalt rahvusvahelisele õigusele. teiseks kasutatud keelekasutus peegeldab samuti osapoolte kavatsust allkirjastada ühisdeklaratsioon ja mitte rahvusvaheline kokkulepe. seda kinnitavad ka asjaolud, äh, kus see kokkulepe sõlmiti, dokument äh, allkirjastati demokra-, dima-, diplomaatilisel tasandil esindajad esin-, allkirjutasid äh, Afganistani valitsuse esindajad ning Euroopa Liidu delegatsiooni esindajad. tegemist on poliitilise valikuga Euroopa Liidu osas, kas sõlmida õiguslikult siduv kokkulepe või rahvusvaheline kokkulepe või avaldus. kolmas riik võib soovida sõlmida siduvat kokkulepet Euroopa Liiduga või siis teha koostööd mittesiduval viisil, mittesõiduvas raamistikus. tulemusena jõudsime järeldusele, et äh, ühised edusammud kuuluvad pehme õiguse instrumentide alla. see, need on siis mittelepingulised äh, dokumendid. selliseid instrumente kasutatakse laialdaselt rahvusvahelistes suhetes. ja seda tüüpi dokumendid võimaldavad osapooltel väljendada poliitilisi kohustusi, ilma et sõlmitaks õiguslikult siduvad kokkulepped. sellised pehme õiguse instrumentid on leidnud tunnustust ka Euroopa Kohtu praktikas, mainigem üldkohtu otsust Euroopa Liidu Türgi ühisavalduse osas. mis puudutab nüüd dokumendi mõju võimalikku mõju, siis Euroopa Liit ja Afganistan ei ole, ei ole võtnud endale siduvaid kohustusi selle dokumendiga. siin on selge erinevus tagasivõtulepingutega. ühised edasised sammud võivad omada praktilist mõju, ehk siis lihtsustada isikute tagasivõtmist, kes viibivad ebaseaduslikult Euroopa Liidus. see mõju võib olla sarnane tagasivõtulepingu mõjuga kuid ainult tingimusel, et nii Euroopa Liit kui Afganistan peavad kinni koostöö põhimõtetest, nagu dokument neid kirjeldab. kuid kuna dokument tugineb ainult poliitilistel kohustustel, siin on vähem kindlust kui tagasivõtulepingu puhul, et koostöö põhimõtetest tõepoolest kinni peetakse. mis puudutab õiguskaitsevahendeid neid ei mõjuta ühised edasised sammud. isikutel on endiselt õigus kasutada tõhusaid õiguskaitsevahendeid tagasisaatmise otsuste vastu vastavalt artiklile kolmteist tagasipöördumise direktiivis või vastavalt äh, liikmesriikide seadusandlusele. dokument seda kõike ei muuda. lisaks tagasipöördumise otsused ka Afganistani puhul peavad võtma arvesse iga üksikjuhtumit ning olukorda kolmandas riigis, kuhu inimene tagasi pöördub. isegi kui tagasi saat-, pöördumise otsus võetakse vastu ja samas on põhjust arvata, et äh, tagasipöördumine kolmandasse riiki ehk siis Afganistani rikuks äh, mitte tagasisaatmise põhimõtet, siis tuleb selline tagasisaatmine peatada ja mitte seda ellu viia tuleb rõhutada, et dokument kui mittesiduv dokument ei mõjuta Euroopa Liidu ra õiguslikku raamistikku rändepoliitika osas ega loo uusi kohustusi. ja mis puudutab parlamendi õiguste küsimust, menetlus vastavalt artikli kakssada kaheksateist aluslepingus ei kehti siinkohal, arvestades, et tegemist ei ole rahvusvahelise kokkuleppega muus osas on parlamendil õigus muidugi kasutada oma muid õigusi ja pädevust ja võtta poliitilisi samme, mitte õiguslikke, kui ta ei kin-, kiida heaks komisjoni tegevust pehme õiguse dokumentide osas rändevaldkonnas. tänan teid tähelepanu eest ja oleme teie käsutuses muidugi igasuguste küsimuste osas, mis võivad olla tekkinud. suur tänu, see on nüüd näide küsimustest, mis oli mingil hetkel äärmiselt oluline ja ja meil on siin libekomisjonis nii palju olulisi asju, et aja jooksul pole see enam nii iseenesestmõistetav, aga peaküsimus oli siin meie jaoks muidugi parlamendi pädevus ja kaasatus, see, milleni te jõudsite lõpupoole, oli ka väga ka teisi olulisi punkte ja ma enam ei mäleta enam, milline, kes teist liikmetest tegelikult seda arvamust üldse küsis, andke mulle andeks, Barbara, sina olid üks nendest. tore. kas siin oli keegi veel siis väga, kas siin on keegi veel, jah, siis väga hea, Barbara saab esimesena sõna ja siis Cecil. suur tänu, esimees. tänan õigusteenistust, mis teeb paljud asjad selgemaks eriti mis puudutab äh, õiguskaitset. mul on küsimus õigusteenistusele. miks ei sõlmitud klassikalist rahvusvahelist kokkulepet, miks valiti äh, soft law instrument, mis ei ole siduv? meie siin Euroopa Parlamendis tavaliselt leiame, et äh, probleemiks on Euroopa Parlamendi poolt teostatav järelevalve, et ja parlamendi pädevus teiste sõnadega ja see huvitab meid väga. me ega, aga ei soovinud siduvat instrumenti, miks? aga sellepärast, et Afganistani valitsuses olid suured erimeelsused selle lepingu sisu üle Need erimeelsused tulid sellest, et Euroopa Liidu poolt avaldatav surve oli liiga suur. arvati, et inimesi hakatakse massiliselt äh, tagasi saatma. räägiti äh, isegi kaheksakümnest tuhandest äh, Afgaanist töödokumendis. see on vastuolus Genfi konventsiooniga, mis näeb ette asüülitaotluste ükshaaval läbivaatamise. osa Afganistani valitsust, pagulaste minister, välisminister olid vastu äh, sunniviisilistele tagasisaatmistele. ja selles äh, ühiste, siin ühistes sammudes on tegelikult äh, ette nähtud sunniviisilised tagasisaatmised saatjate alaealiste osas paljud asjad on äh, seaduslikkuse piiri peal. ja sellepärast on, ongi meil nüüd sellised mittesiduvad kokkulepped. sellisel juhul Euroopa Parlament ei saa enam mingit järelevalvet teostada toimuva üle, kolmanda riigi parlament ka mitte õiguslik arvamus ütleb, et Euroopa Parlament võib vastu, sellele vastu seista, mul on selle üle hea meel, et me võime esitada küsimusi. sellest aga ei piisa, me oleme küsimusi juba esitanud ja seda ka ametlikult. Öelda, siin öeldakse ka, et võime uurimiskomisjoni kokku kutsuda. oma fraktsiooni nimel ja ka isiklikult soovin ma, et me looksime sellise uurimiskomisjoni selle kokkuleppega tegelemiseks. see, selles kokkuleppes on terve rida punkte, mis on rahvusvahelise õiguse seisukohast kaheldavad. mainisin ju juba neid äh, massilisi tagasisaatmisi, mis on vastuolus mitte tagasisaatmise põhimõttega, nad on Äh, sunniviisilised. suur tänu, Barbara, see oli väga põhjalik. ja nüüd Cecil. Äh, tänan väga, Claude. eile arutasime Türgi deklaratsiooni. nüüd on, meil on Afganistaniga sõlmitud ühised sammud, need lepingud või mittelepingud me oleme iga kord demokraatliku legitiimsuse piiri peal ja iga kord Euroopa Komisjon äh, jätab kõrvale parlamendi pädevuse. kas te leiate, et Afganistan on äh, turvaline päritoluriik? kas te leiate, et me tõesti võime rahulikult pealt vaadata ja öelda endale, et oh, äh, sõlmime ka teisi lepingut sedasama sorti kolmandate riikidega, kes on, mis on turvalised. ja siis meil on tuhanded saatjata alaealised Afganistanist, mis nendest saab? paljud nendest äh, asuvad Itaalias, Friulia piirkonnas, Veneetsia piirkonnas, mis nendest saab? mida see ühine tegevus ette näeb, kas nad saadetakse tagasi ja millisel viisil? tahaksin selle kokkuleppe kohta pisut rohkem teada, mis pole õieti kokku, kokkulepe. Anna Komes. tänan õigusteenistust nende arvamuse eest. see ainult kinnitab äh, tõepoolest seda, mida me ka juba arvasime. see kokkulepe ei ole väärt seda paberit, millele ta on kirja pandud, selles mõttes, et et ta ei legaliseeri seda, mida legaliseerida ei saagi mis on sunniviisiline inimeste tagasisaatmine Afganistani, mis äh, mida loomulikult ei saa pidada turvaliseks päritoluriigiks ja mida loomulikult, kus loomulikult pole turvalisi alasid. seega nagu üks liikmetest ka, kes äh, allkirjastas suulise küsimuse, ma olen temaga nõus, saan nõustuda ka Barbaraga, et äh, tõepoolest peame kokku kutsuma uurimiskomisjoni ja komisjon ja ja konkreetsed tagasisaatmise juhtumid nende osas Afganist-, afgaanide puhul peame uurima, mis on tagajärjed, milline olnud praktika pärast seda soft loo kokkulepet, mille eesmärgiks loomulikult oli lollitada Euroopa avalikku arvamust, et äh, Euroopa Liit sõlmib saaks sõlmida organiseeritud äh, tagasisaatmisi ettenägeva kokkuleppe Afganistani suunas. see on kokkusobimatu rahvusvahelise õigusega, see ei ole vastavuses meie liikmesriikide kohustustega ja ma tahaksin teada, mis äh, on saanud konkreetsete inimestega, kes on tagasi saadetud ja kuidas seda saaks kuidagi parandada seda olukorda? kuidas liikmesriigid on täitnud oma vastutust? ja iseäranis teeb mulle muret see, et ma tean, et mitte kõik, aga paljud juhtumid on sellised, et inimesed taotlevad varjupaika Afganistanist, Euroopa Liidus, on inimesed, kes mingil määral on teinud koostööd Euroopa või rahvusvahelise koalitsiooniga Afganistanis Euroopa vägedega tõlkidena ja on eriti skandaalne, et inimesed on muudetud äärmiselt haavatavaks seeläbi, sest tõlkidena nad toetasid Euroopa vägesid ja nüüd neid ei kaitsta ja neid peetakse inimesteks, kes tuleb tagasi saata riiki, kes loomulikult ei ole äh, turvaline riik, Afganistan. tänan, Anna ja lõpetuseks Heli. tänan. kõik algas Euroopa Liidu Türgi kokkuleppega. selleks, et seda nimetada kokkuleppeks, said nad aru, tuleb kaasata Euroopa Parlament, ehk siis esitada see meile kinnitamiseks, nii nad kavatsesid teha. aga nüüd nad muutsid taktikat nüüd ei räägita enam kokkuleppest, räägitakse deklaratsioonist. meil oli Afganistan, Liibüa, nüüd tulevad Aafrika riigid. Nad, äh, nendega tegeldakse just selle uue strateegia alusel. Äh, eesmärgiks on lihtsalt meie piiride haldamise eest vastutus viia mujale. ja see on vastuolus kohustustega, mille me võtsime endale New Yorgis eelmisel aastal. me ütlesime, et me tahame paremini jagada vastutust asüülivaldkonnas. kaheksakümmend kuus protsenti pagulastest võetakse vastu maailma kõige vaesemas osas. me seame siin ohtu oma suhted kolmandate riikidega. me ohverdame ka oma põhimõtted, mis on kirjas meie põhiõiguste hartas. samuti meie arengupoliitika satub ohtu, mis on selle poliitika eesmärk? vaesuse väljajuurimine. selle eesmärk ei ole hallata piire. arengukomisjonis, head kolleegid, lõime me konkreetse töörühma tegelemaks nende kokkulepetega just, et uurida, et kuidas arengutegevusele suunatud vahendeid kasutatakse piiride haldamiseks ja õigusteenistuse arvamus valmistab mulle suurt headmeelt. siin on öeldud, et parlament, isegi kui ta ei ole otseselt kaasatud, võib kasutada teisi instrumente selleks, et oma arvamust kuuldavaks teha. meil on eelarvealane pädevus. paraku on ka see piiratud, kuna tegemist on äärmiselt läbipaistva, paistmatute instrumentidega, investeerimiskavad Aafrikas ja nii edasi, siin on väga raske jälgida, mis toimub. ma palun teie toetust meie tööle Arengukomisjonis. me tahame teada täpselt, mis nende rahadega tehakse, milliseid projekte rahastatakse, kas tõesti vaesuse välja, väljajuurimiseks või uute müüride ehitamiseks. suur tänu, Heli. Heli, ma tahan tänada õigusteenistust arvamuse eest. siin on tõepoolest välja toodud kõik see, mida me tegelikult juba teadsime, nagu Barbara ka ütles aga seda on tehtud, Barbara ütles seda väga põhjalikult ja Elli rääkis alternatiividest, aga nagu Barbara Spinelli ütles, meie pädevus on lihtsalt meilt ära võetud, see on kogu asja tuum. ja tuletan meelde, andke andeks, koordinaatorid rääkisid sellest olulisest punktist samuti asüüli kontaktrühma käest arvamuse küsimine oli oluline. me soovisime realistlikku strateegiat tegelikult. me tahame ju realistlikult asjadesse suhtuda. ei saa ju nii olla, et et, et me ei saa kuidagi edasi liikuda ja Elli Schlein ka kirjutas, kuidas me seda teha saame. esiteks, seda peame tõesti oluliseks pidama me peame tegema kuuldavaks, et meie pädevus on ära võetud ja tulevikus äh, peame tagama siin komisjonis, et me seda ka rõhutame ja siis on meil seejärel vaja strateegiat, kuid ma eelistaksin, et seda tehtaks asüüli kontaktrühmas. Äh, nende kolleeg-, need kolleegid peaks seda tegema, kes on nende teemadega väga hästi kursis ja peame olema tõesti hästi fokusseeritud et siis esitada pädevaid küsimusi äh, nõukogule või komisjonile, see on kõik väga seotud poliitikaga, aga ka põhiliste õigustega nagu põhiõiguste harta, meie pädevus. Äh, esitaksin selle teema siis koordinaatoritele. Äh, mõtleme selle üle, kuidas neid pehme õiguse meetmeid kasutatakse selleks, et meie pädevust õõnestada suur tänu. kas äh, komisjon sooviks võib-olla sõna? mulle tundub, et äh, parem on nüüd äh, arutada seda järgmisel koordinaatorite koosolekul, panen selle päevakorda. me ei taha, et see jääks niimoodi õhku rippuma. me tahaksime asüüli kontaktrühma kiiret vastust ei taha, et see pidevalt äh, figureeriks meil siin äh, päevakorras, ilma et meil oleks mingit strateegiat, kuidas komisjon sellega peaks tegelema. tänan väga. Äh, ja veel kord ta-, suur tänu proua Padovskale õigusteenistusest ja viies päevakorrapunkt. Riif-, Refiti hinnang, komisjon avaldas hiljuti oma hinnangu tulemused Äh, tänan kannatuse eest, et te olete siia jäänud, komisjon niisiis avaldas hiljuti Refiti hinnangu Euroopa Liidu õigusraamistikule, mille eesmärk on piirata kaasaaitamist ebasajaduslikule piiri ületamisele. see pakett võeti vastu aastal kaks tuhat kaks ja selle eesmärk oli võidelda rändajate ka kauplemisele, ebaseaduslikule sis-, ela, elamislubade hankimisele ja nii edasi. hindamise eesmärgiks on siis ajakohastada teavet selle kohta, kuidas seda paketti on rakendatud. annaksin sõna härra Tudoratšele, kes on DG Home'is ebaseadusliku rände ja tagasipöördumispoliitika üksuse juhataja. kas härra Tudoratš on siin? vabandan, et me hilinesime selle päevakorrapunktiga. aga kas te võiksite äh, koda-, komisjoni hinnangust siis kokkuvõtte teha? aitäh, esimees, nagu te juba mainisite, selle hindamise puhul meie eesmärgiks oli vaadata, kas need kaks meedet, mis meil on kaasaaitamise paketis, direktiiv üheksakümmend ja üheksa viis äh, kuus on ikka veel toimivad. me oleme siin paika pannud kriteeriumid, me tahtsime, et selle hinnanguga mõõdetaks äh, nende seadusloomeliste ettepanekute tõhusust ja seda, kas nad on lisandväärtuseks Euroopa Liidule kõigepealt tahaksin rääkida metodoloogiast, sellepärast et on väga tähtis teada saada, miks ja kuidas me jõudsime sellistele järeldustele. tegemist oli hinnanguga, mis viidi läbi aastatel kaks tuhat viisteist ja kaks tuhat kuusteist ja selle kõrval kasutati ka teadustööd, mis oli olemas rahvusvahelisel tasandil, mida on rahvusvahelised organisatsioonid läbi viinud, komisjon oma varasemate raportitega, mida on teinud Euroopa Nõukogu ja nii edasi. lasime koostada ka kaks väljaspool koostatud hinnangut äh, selleks, et hinnata just ülevõtmise määra liikmesriikidel, selle tõhusust ja kõiki rakendamise tähtsaid aspekte. peale selle toimusid ka avatud arutelud liikmesriikidega, nende ametivõimudega, rahvusvaheliste organisatsioonidega, vabaühendustega ning väga põhjalikult arutasime ka avalikkusega ning osalejaid oli palju ning need välisuuringud, äh, seal vaadati, kas igal pool viiakse ühtemoodi seadusandlust sisse ning mõlemad uuringud on ka avalikud. Nendega on võimalik tutvusta kom,, tutvuda komisjonil kodulehel, nii et igalühel on võimalik äh, need läbi vaadata ja ka need empiirilised andmed, äh, ka nendega, mida kasutati, ka nendega võite tutvuda on väga tähtis rääkida ku-, sellest, kuidas me jõudsime selle tulemuseni. Need kvantitatiivsed andmed saime Frontexilt, Eurostatilt, liikmesriikidelt ja ka teadustöödest, mis on olemas, meil olid küsimustikud kõikidele liikmesriikidele, rääkisime Eurojusti, Frontexiga, Põhiõiguste Ametiga, Europoliga, samamoodi kasut-, rääkisime väga paljude vabaühendustega, samamoodi ka ettevõtetega, rahvusvaheliste organisatsioonidega ning välisekspertidega. ning samamoodi oli meil ka neli eh, eraldi uuringut, kas siis mõne riigi või ametiasutuse kohta. toimusid erinevad äh, kohtumised, ekspertide töörühmad, kohtumised äh, ja jällegi eesmärgiks oli hoolitseda selle eest, et hinnangute vundament oleks võimalikult põhjalikult läbi uuritud rääkisin ka varasematest konsultatsioonidest, need olid meie jaoks väga tähtsad, viimase paari aasta jooksul on avalikkus sellele väga palju tähelepanu pööranud ja me tahtsime kasutada võimalust, et kolleegidel oleks ka võimalik oma arvamus välja öelda meil oli internetis avaldatud küsimustik äh, inimkaubanduse kohta, kaksteist äh, äh, nädalat oli võimalik sellele vastata meie kodulehel aastal kaks tuhat kuusteist jaanuar kuni aprill, siis me saime mitu tuhat vastust ja üle üheksakümne viie protsendi vastustest tuli üksikisikutelt, mis tegelikult näitab, et tõesti väga huvitatud on inimesed sellest küsimusest mis olid siis selle hinnangu põhilised tulemused? üks, millest tuleb väga kiiresti õppida ja me juba õpime, on nimelt tõendid. kõikide nende uuringute, kohtumiste ja konsultatsioonide voorude puhul tuli välja see, et meil äh, andmete kvaliteet ei ole alati kõige parem ja meil tihti ei ole andmeid piisavalt ja see on küsimus, millega me peame tegelema selleks, et me saaksime tõesti hästi kaalutletud otsuseid vastu võtta. teiseks on terve rida karistusi ette nähtud liikmesriikides, kui direktiivi üle ei võeta, aga see ei aita koostööle kaasa, otse vastupidi, kui me räägime tõhususe kriteeriumitest, siis hinnangust tuli välja, et paketi tõhusus oli kas mingil määral esile tulev või siis neutraalne või siis öeldi ka, et pigem on selle direktiivi ülevõtmise tagajärjed negatiivsed. väga palju tähelepanu on ka selles komisjonis pööratud viimastel nädalatel ja kuudel kaitseküsimustele ja sellepärast räägiksin ka sellest, räägiti, et õiguskindlusest on puudu, eriti just humanitaarabi andmise ja kriminaalsüüdistuste puhul. ja nagu ma ütlesin, ka see komisjon on selle küsimusega viimastel kuudel väga palju tegelenud, tuleb rääkida vabaühenduste tegevustest, eriti just nende puhul, kes tegelevad päästeoperatsioonidega Vahemerel. jällegi tuleks rääkida ka abist, mida antakse selle direktiivi äh, kaudu, nimelt kui illegaalselt sisenemisele kaasa aidatakse, siis seda on võimalik äh, kuriteoks kuulutada ja see, mida me oleme praegusel hetkel näinud, on see, et on terve rida liikmesriike, kus on ette nähtud erandid oma seadustes just puhtudeks, kui antakse humanitaarabi ja peale selle mis puudutab praeguseid pagulasvoogusid, siis Itaalia, Malta, Kreeka, Hispaania ning mõned liikmesriigid on siin ette näinud ka legaalseid koridore. samal ajal tuleb anda abi nendele riikidele, mis on hädas selle probleemiga, seda ka vastavalt rahvusvahelisele õigusele ja see ei puuduta kuidagi rakendamist ja seda, kuidas seda direktiivi rakendada ja jällegi, mis puudutab vabaühendusi, mis viivad läbi päästeoperatsioone Vahemerel, siis tegemist on tegevusega, mis toimub kooskõlas rahvusvahelise õigusega. siis nüüd hindamine, tõhusus jällegi kuna meil ei olnud piisavalt selgeid andmeid, siis ei olnud äh, lihtne järeldusi teha, aga üks asi tuli sellest hinnangust väga selgelt välja. nimelt, et äh, äh, smugeldamine läheb järjest kallimaks ja sellepärast on vaja nii poliitilisel kui ka õiguslikul tasandil midagi ette võtta Euroopa Liidu tasandil. peale selle, mis puudutab Euroopa lisandväärtust, siis leiti, et see on positiivne äh, kõikides hinnangutes, mis välja tuli peale selle on väga tähtis hoolitseda koostööraamistiku eest Euroopa Liidu tasandil ning leiti, et sekkumine ja Euroopa Liidu tasandil vastu võetud meetmed aitavad olukorda parandada. mis puudutas äh, jätkusuutlikkust, siis pigem leiti, et see on neutraalne ja leiti, et ei ole vastuolu direktiivi kohaldusala ja teiste meetmete vahel, nagu näiteks ÜRO protokoll millele Euroopa Liit on osaliselt kahe tuhande kuuendal aastal ka alla kirjutanud, nii et selle hinnangu kokkuvõtteks või see, mida meie sealt leidsime või ka see, mida volinik Avramopoulos teile esitles siin komisjonis märtsikuus, oli see, et äh, praegusel hetkel õiguslik ülevaatamine lisandväärtust ei too, meil tuleb keskenduda õigusliku raamistiku täielikule rakendamisele ja samamoodi ka inimkaubanduse vastase Äh, raamprogrammi elluviimisele, mille eluiga pikendati aastani kaks tuhat kakskümmend ja me peaksime panustama just nendele programmidele, sellepärast et probleemid on seal. siis ähm, järgmiste sammude kohta veel nii palju, et ähm, nüüd, kui hinnang on läbi viidud, ähm, siis võime öelda nii palju, et meil on siin probleeme andmetega. me Eurostatiga alustasime pilootprojekti andmete kogumise jaoks, seda aasta siis kaks tuhat seitseteist ja nüüd meil on võimalik pilootprojekti raames neid andmeid saada ja see on väga tähtis, sellepärast et me saame palju paremaid otsuseid poliitika kujunduses vastu võtta, kui meil on olemas piisavalt andmeid, siis peale selle tuleb teha koostööd liikmesriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega selleks, et parandada öö, äh, nende andmete kvaliteeti, millest me lähtume otsuste tegemisel. siis öö, ähm, tuleb räägida ka sellest, et humanitaarabi andmine ei ole kuritegu, seda tuleb ka toonitada, isegi kui me ütlesime, et me ei pea praegusel hetkel õiguslikult seda direktiivi üle vaatama, on siiski väga tähtis mõelda selle peale, kuidas seda liikmesriikides rakendatakse, see on midagi, millega meil tuleb liikmesriikides tegeleda ja sellega me ka teeme. ja siis äh, teeme me koostööd ka liikmesriikidega, Eurojusti, Põhiõiguste Ametiga vabaühendustega, hoolitsemaks selle eest, et õiguslik alus, mis on paika pandud, et seda ka rakendatakse ja mitte mingit väärkasutust ei toimu. ja lõpetuseks see, mida ma mainisin alguses, nimelt inimkaubanduse vastane tegevuskava, see on meie jaoks väga tähtis, selle eluiga pikendati aastani kaks tuhat kakskümmend ja me jälgime väga täpselt, kuidas seda rakendatakse, aitäh! aitäh! ja ma tahtsin teie käest küsida nende põhiküsimuste kohta, mis meie liikmete jaoks on väga tähtis, nimelt et vabaühendused kuulutatakse kurjategijateks, kui nad annavad humanitaarabi ja te ütlesite, et väga täpselt jälgite seda olukorda. Anna ja Cecil tahavad veel ka sõna saada, kas te tahate ka veel midagi lisada, Anna? jah, tahtsin lihtsalt teada saada, kas selles hinnangus äh, arvestati ka mõjusid eh, selle kohta, et me tegelikult toidame nii-öelda inimsmugeldajate võrgustikke just sellepärast, et liikmesriikidel ei ole turvalisi kontrollitud legaalseid koridore Euroopa Liidu sisenemiseks. ei ole võimalik pagulasele esitada taotlust sisenemaks Euroopa Liitu. Cecil. jah ka mina tahtsin natukene selgitada, miks Itaalia, kes on äh, siin esirinnas selle absurdse loo puhul, äh, sellisesse olukorda on sattunud. meil toimus mõni päev tagasi kohtumine riigiprokuröriga ja riigiprokurör selgitas meile täpselt, mis toimub. nimelt äh, vabaühendustega on lugu selline, et Need vabaühendused, mis praegusel hetkel tegutsevad, äh, lähevad põhiliselt Vahemerele selleks, et äh, seal pagulasi päästa. ja see on endaga kaasa toonud selle, et üha rohkem pagulasi üritab üle mere Itaaliasse tulla. viimastel nädalatel on meile jõudnud rohkem inimesi, üle seitsme tuhande inimese viimaste päevade jooksul näiteks äh, munapüha nädalal tuli kaheksa tuhat nädalat, kaheksa tuhat inimest, sellel nädalal seitse tuhat, nii et numbrid muudkui suurenevad just nende päästeoperatsioonide pärast. ning äh, ja seda ka sellepärast, et vabaühendused on nüüdseks juba täitsa Liibüa rannikul päästmas äh, ja ajalehtedes ilmusid siis ka nimed nende vabaühenduste kohta ning äh, ajakirjanikud ja kodanikuühiskonna esindajad üritavad nüüd kuidagi seda arutelu mõjutada ja väga palju tuuakse seal välja seda argumenti, et nende päästeoperatsioonidega tegelikult meelitatakse inimesi tulema üle mere, nii et millised on need reeglid kohustus on päästa, me ei tohi ignoreerida neid inimesi, kes seal Vahemeres ulbivad ja oma saatust ootavad, nii et mis on need reeglid, millest vabaühendused kinni peavad pidama? nagu öeldud, nad peavad inimelusid päästma ning riigiprokurör oleks äh, pidanud meile ka oma uuringu tulemust esitleda, aga kui me küsisime temalt, et milliseid andmeid tal on, siis ta ütles, et jah, neil on kahtlustusi nii et tegelikult küsimuse asetus on hoopis teine. liikmesriigid ähm, ei ole oma kohustusi täitnud, meil on siin Euroopa Liidus üks suur solidaarsuse kriis ja seega vabaühendused äh, peavad midagi ette võtma ja me ei saa neid hakata süüdistama Need on inimesed, kes soovivad inimelusid päästa ja me peaksime väga selgelt välja ütlema oma arvamuse, mitte et vabaühendused inimkaubitsejaid toetavad, vaid me peame nüüd selgeks tegema, millised on reeglid. praegusel hetkel on meil tegemist suure kriisiga ning äh, millest siis, mis on need reeglid, millest vabaühendused peavad kinni pidama? mina leian, et tegemist on väga murettekitava aruteluga öö, äh, need, kes praegusel hetkel on üritanud olukorda leevendada, nemad on hoopis patoineks autanud. anna veel kord lühidalt. jah, see, mida Cecil just äsja ütles. tahtsin teada, et äh, need, äh, kes soovivad vabaühendusi kurjategijaks kuulutada, kui nad Vahemerel inimelusid päästavad, kas nad pakuvad välja ka selle, et äh, ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika äh, mereoperatsioonid Vahemerel on ka siis kuriteod, seal, aga nemad ju päästavad ka inimesi Vahemerel, sest mida rohkem sa inimelusid päästad, seda rohkem sa tegelikult kutsud inimesi üles Vahemerd ületama. kui see on see perversne loogika, siis, siis tõesti, ma ei tea, kuhu me jõuame, nagu Cecil just äsja ütles see on põhimõtteliselt õiguslik seisukoht ja nagu härra Kienge ütles, proua Kienge ütles, et väga tähtis on teada saada, milline on siis äh, vabaühenduste õiguslik äh, positsioon, et äh, kui neid nüüd kurjategijaks kuulutatakse, siis see toob endaga suuri probleeme kaasa. Te näitasite umbes nüüd kätte komisjoni kursi ma ei tea, kas me peaksime seda edasi arutama. oi, vabandust, ja ma unustasin teile sõna anda, et te saaksite ka vastata. ma olen ära väsinud, isegi kui koosolek on olnud väga lühike, aga tõesti, teil on võimalus ka vastata. aitäh, härra esimees. Te tegelikult osaliselt juba vastasite küsimustele. ja see, mis mina nüüd tahtsin öelda olukord praegu ja see, kuidas on edasi arenenud, me tõesti jälgime seda väga täpselt. ja meie arvates ei ole kuidagi seotud direktiivi õiguslike definitsioonidega, just sellepärast see hinnangu tulemus on ka selline, nagu ta on ja me leidsime, et ei ole vaja uuesti direktiivi hakata üle vaatama. meie leiame, et reeglid selle kohta, kuidas merepäästel tegutseda, on selged Need ei tule direktiivist, vaid need tulenevad äh, rahvusvahelise õigusega paika pandud kohustustest ja vabaühendused teevad äh, Vahemerel tõesti väga tähtsat humanitaartööd ja nad peaksid seda ka jätkama. samamoodi ka need äh, kaitsejulgeolekupoliitika operatsioonid toimuvad väga selgete reeglite alusel, seal ei ole mitte mingeid probleeme ja ei ole mingeid probleeme ka sellega, et milliseid reegleid kasutada nüüd äh, koostöö nende vahel, kes päästeoperatsiooni läbi viivad, on ülitähtis. ükskõik, kas tegemist on äh, vabaühendustega või kommertslaevadega või Euroopa Liidu laev, alustega, kõik nad peavad äh, kinni pidama nendest jõupingutustest, mis mida ka meie oleme viimase kahe aasta jooksul teinud, on väga tähtis, et ei oleks mingeid halle alasid, mida võiks tõlgendada äh, kuidagi nii, nagu meie ei osanud seda viimasel, me, nagu meie ei osanud seda ette näha. Äh, eriti just viimasel paaril nädalal ja kuul. ei direktiiv ega ka rahvusvaheline õigus ei keela seda, et äh, on võimalik riigiprokuratuuridel uurida juhtumeid, eriti just üksikjuhtumeid, liikmesriigid võivad seda teha ja ei direktiivis eh, ega ka kuskil mujal ei ole seda paika pandud. tegemist on riikliku pädevusega, on võimalik läbi viia uurimisi vastavalt seadustele, mis praegusel hetkel on jõus ja kui seadusi pole, siis ei peaks ka õiguslikku uurimist toimuma ja siis on muidugi nüüd ka üksikjuhtumeid, mida on ka välja toodud ja nendele me võib-olla peaksime ka rohkem keskenduma aitäh! aitäh selle väga hea vastuse eest, aitäh Cecilia, Anna! kallid kolleegid, sellega me oleme päevakorra ammendanud, kas on meil veel muud küsimusi, mida tõstatada? ei ole, siis järgmine koosolek toimub üheteistkümnendal mail ja sellega oleme me tänaseks oma töö lõpetanud.